okei okay,, guys. lugupeetud kolleegid, alustagem oma koosolekut. järgmine päevakorrapunkt. on arvamuste vahetus eh, lennureisijate õiguste eh, osas. meil on siin ka, eh, meil on siin ka mm, huvigruppide esindajad, kõigepealt ma annan sõna härra Pahile, siis ma annan sõna komisjonile ja siis meie külalised. nii et nemad saavad siis sõna võtta. nii et ma annaksin kõigepealt viis minutit härra Pahile, kes on meie raportöör. suur tänu. mulle tundub, et tegemist on väga olulise teemaga ja reisijate õigused ei ole olulised mitte ainult lennunduses, vaid ka kõikides teistes eh, transpordivaldkondades. Eh, reisijatel on õigused ja eh, see ei tähenda mitte ainult õigusi reisijatele, vaid tervele elanikkonnale ja ka, ja ka selle tööstusharu esindajatele. sellega on seotud kõik lennujaamad, lennundusettevõtted ja see tähendab ka konkurentsi. nii nagu ma ütlesin, kõik peavad reeglitest kinni pidama selleks, et oleks tagatud õiglane konkurents ja võrdne konkurents. kahe tuhande neljandal aastal olid kohtulahendid ja see on tekitanud väga palju ebaselgust, see on tekitanud auke ka uutes seadustes, mis on vastu võetud ja nüüd me ei tohiks enam sama viga korrata. Eh, Euroopa Kohus ja teised kohtud on langetanud otsuseid ja nad peavad endiselt paljudel eh, juhtudel neid eh, seadusandluse vajakajäämisi täitma ja nüüd komisjon Eh, viitab sageli eh, kohtulahenditele, eh, toetub nendele, aga õigused on üks asi, aga teine asi on see, et sa tead, millised on sinu õigused, et sulle räägitakse nendest, see on selle mündi teine pool ja komisjon praegusel hetkel püüab parandada seadusandluse rakendamist, kaasates siis eh, eh, riikide ametiasutusi, ma arvan, see on liikumine õiges suunas, sellepärast et eh, tarbijaid ja reisijaid tuleb teavitada, peab olema hinna läbi, läbipaistvus, neid on vaja teavitada nende õigustest enne reisi, võib-olla ka pärast reisi, kui tekivad arusaamatused, et nad saaksid oma õigusi kasutada ja kui eh, ametiasutusi tugevdatakse, siis eh, me saame ka edasi minna. ja nüüd paar punkti, mis on minu jaoks eriti olulised Rahvaparteist. kõigepealt eh, tuleb arvestada kohtuõigusi, eriti Sturgeon Nelsoni kohtu öö, otsust. seda me oleme juba arutanud teiega ja veel teine asi ebatavalised, ebatavalise, ebatavaline olukord. komisjon on püüdnud sellisest force majeure eh, tingimustest koostada nimekirja ja see ka töötab. kuigi selles osas on vaja täiendavalt olukorda selgitada. on läbi räägitud selles valdkonnas ja on vaja läbi rääki-, läbi rääkida, et eh, tegemist oleks kohustusliku lähenemisega. ja siis teine probleemne punkt on see, kui inimene ei ilmu kohale ühe otsa puhul ja tuleb tagasi teise otsa puhul. ma äh, arvan, et äh, komisjon on praegu äh, õiges suunas minemas, arvestades inimeste huvidega ja selles dokumendis, mis komisjonilt tuli, on käsitletud ka liikumispuuetega inimeste huve, see on kahtlemata edasiminek ja olukorra parandamine. siis veel, kui jäädakse hiljaks, tullakse kohale väga hilja see on probleem just siis, kui eh, minnakse ühelt lennult teisele. ja tegelikult see, mis on dokumendis kirja pandud, peaks olema ringi sõnastatud. nüüd üks oluline punkt reisijate jaoks on käsipagas. ja siin ei ole ma komisjoni ettepanekuga nõus eh, nemad näevad ette sellist eh, ärilist vabadust aga mina arvan, et oleks hoopis vaja rangemaid reegleid, mis arvestaksid äh, Corin Taylori raportit ja äh, selle raporti puhul oli meil ka resolutsioon ja see resolutsioon läheb just õiges suunas. veel üks asi. minu jaoks on see oluline see on maksujõuetus. mis siis saab, kui lennundusettevõte on maksujõuetu? oma eh, teatises eh, on komisjon liiga pehmekäeline nende suhtes, ta ei ole eh, piisavalt otsustav. selle kohta on juba avaldatud arvamust ja on öeldud, et peab olema olukord selgem, kui tegemist on maksujõuetusega. eile oli meil esimene variraportööride eh, kohtumine, seal tõstatati terve hulk huvitavaid küsimusi ning me üritasime eh, lennunduse huvides eh, arvestada nende huve, sellepärast et majanduslikult on olukord keeruline ja sellepärast on ka tänane kuul-, kuulamine oluline ma tahaksin tänada kõiki selle ürituse korraldajaid, osavõtjaid ja ma tänan sidusrühmade esindajaid, kes me, meile täna veel infot edastavad. ja ma ootan ka huviga edasist äh, arutelu. järgmisena härra Maier, palun, kolm minutit IMCO nimel. suur tänu mina olen IMCO-s selle teema raportöör. mina tegelen, tähendab, meie komisjon tegeleb siseturu ja tarbijakaitsega. see määrus, mis meie ees praegu on, kaitseb tarbijate huve. see on keskse tähtsusega teema meie komisjoni jaoks. ja vastavalt artiklile viiskümmend on meil ühisarutelu resolutsiooni osas. aga nüüd me ütleme nelikümmend üheksa pluss, see on tegelikult kokkulepe kahe komisjoni vahel me eh, oleme alati väga tihedat eh, koostööd teinud, kui tegemist on kolmepoolsete läbirääkimistega ja meid on palutud sinna osalema. meie jaoks on see oluline teema, meil on ka palju kogemusi selles vallas. näiteks info levitamise kohustuse osas, info edastamise osas tarbijatele. nüüd paar punkti. E, kõigepealt, e, kui pikk on viivitus, oluline on see, kas inimene ootab kolm tundi või viis tundi, mille eest siis makstakse kompensatsiooni. kui ühe e, öö eest antakse maksimaalselt sada eurot, siis kõik see sõltub sellest, kus kohas see kõik juhtub kui nüüd eh, lend eh, hilineb ja, eh, ja reisija peab kusagil ööbima ja ega ta siis ei hakka oma taskust seda kinni maksma, kui hotell maksab rohkem kui üks, kui sada eurot. ja ma töötan väga tihedalt teie komisjoniga, aitäh selle kuulamise eest. suur tänu tegelikult praegu ei ole tegemist kuulamisega, tegemist on lihtsalt armavus, arvamuste vahetusega ja nüüd komisjoni seisukoht Jean-Louis Coulson eh, eh, muu peadirektoraadist, tema on eh, rei-, tarbi-, reisiõiguste mm, eest vastutava osakonna juht. suur tänu. tõepoolest, kõik on nõus sellega, et tarbija õigusi, reisijate õigusi on vaja uuesti läbi vaadata. mikspärast? neljal põhjusel. kõigepealt on Ehm, õiguslikud põhjused, ehm, sest tänu sellele ehm, määrusele on paljud asjad jõudnud eh, Euroopa kohtusse. kohtunik, eh, reisijatel on ka raskusi, kui nad oma õigusi tahavad läbi suruda ja siis eh, neljandaks siseriiklike ähm, ametite mm, äh, võime on vähenenud ja neljandaks on tohutud kulud, mis kaasnevad reiside ärajäämisega ja just nimelt neile nelja punktiga tahab komisjon oma ettevõtte, oma ettepanekus äh, tegeleda et äh, tarbijatel oleksid tõhusad vahendid oma õiguste tagamisel, samal ajal arvestades ka praktilisi tagajärgi, mis see endaga kaasa toob lennundussektorisse. tulgem siis kõikide nende punktide juurde tagasi. kõigepealt, eh, kui me oleme siin valdkonda püüdnud täpsustada, siis me tegime väga palju erakorralise olukorra eh, osas me hõlmasime siin kohtulahendeid ja eh, tegelikult me olime isegi rangemad, kui eh, oli ehm, kohtulahendite. me rääkisime siin eh, inimeste ümbersuunamisest. teiseks, lennundusettevõtted peavad rääkima eh, sellest väga täpselt, kuidas nad olukorda lahendavad. on vaja eh, eraldada ühelt poolt eh, olukorra lahendamine, teiselt poolt sanktsioonid oluline on, et siseriiklikud ametid, kes tegelevad lennundusega, eh, oleksid hõlmatud, luues eh, mitteametliku võrgustiku. Nad peavad eh, rääkima ja kandma ette selle määruse rakendamisest. selleks peab olema andmebaas ja lõpuks siis kulud. me peame lennunduses kulud all hoidma selleks, et äh, oleks tagatud äh, peamised eesmärgid selle määruse puhul, oleme me mm, näiteks äh, kasutanud seda, mida öeldi kohtulahendites, näiteks see viivituse piir on viidud kohelt kolmelt tunnilt viietunnine meie tahtsime, et ettepaneks oleks eh, nii selge kui võimalik, olemata liiga ettekirjutav. teiseks, eh, lennunduse poolt kuuleme me suurt kriitikat eh, et nendel on liiga suur koormus, kui inimesed jäävad maha jätkulendudelt. ütleksin nii, et praegune tekst hõlmab jätkulende. ja Euroopa Kohus kinnitas seda eh, samamoodi eh, oma kohtulahendis number C üksteist ja meie ettepanek lihtsalt selgitab, eh, kuidas tuleb anda kompensatsiooni, kuidas olukorda lahendada. lennundusettevõtted võivad omatahtsi eh, arvestada, kuidas siis nad jagavad omavahel kulusid. et meie ei taha mitte midagi muuta tänases süsteemis, me tahame lihtsalt selgitada olukorda. nüüd eh, kompensatsioon, mida makstakse eh, viietunnise viivituse eest, seda ja kui, kuna enne oli selleks määraks kolm tundi, siis öeldakse, et tegemist on tarbija õiguste rikkumisega, aga Euroopa eh, kohus ütles, et, et kui nad loevad ja tõlgendavad praegust määrust õiguslikust seisukohast, siis kolm tundi on seal küll kirja pandud, aga kui me mõtleme ehm, ka majanduslikult, kui me mõtleme nendele mm, eh, ootamatutele olukordadele, mis võivad tekkida, siis see paneb lihtsalt eh, liiga suure koormuse lennundusettevõtetele ja nendel tekib tahtmine lihtsalt ära, eh, lende ehm, ära jätta. nüüd on Äh, kohustuslik äh, äh, kaksteist tundi inimesi, tähendab majutada, kui viivitus on kaksteist tundi. praegusel hetkel ütlevad lennundusettevõtted, et see on liiga lühikene aeg ja, aga majandus-sotsiaalkomitees öeldi, et vastupidi, see, see ei sobi aga te peate ikkagi arvestama, et tegemist on kuludega ja e, tarbija peab teadma, millisest hetkest alates nad saavad nõuda kompensatsiooni ärajäänud teenuste eest. lennujaamade e, esindajad kardavad, et reeglid Eh, mis lubavad kaasa võtta ainult ühe paki lennuki pardale, eh, ei lase inimestel osta midagi lennujaamast. ja eh, see on väga halb reisijate seisukohast, mitte ärilisest seisukohast. ja tarbijad ei tea, mida nad siis võivad lennukisse kaasa võtta ja meie eh, tahame seda olukorda lahendada, tehes eh, asjad selgemaks. suur tänu. ma lõpetaksin nüüd omalt poolt ja komisjon on alati eh, mõlema seadusandja käsutuses õigusloomelise protsessi käigus. aitäh. aitäh, härra Kolson. ja nüüd äh, saavad sõna sidusrühmad, lennujaamad lennuettevõtjad, tarbijad, on need erinevad grupid, kõigepealt kümme minutit lennujaamade nimel, Rahvusvaheline Lennujaamade Nõukogu, Morgan Fuchs äh, on äh, peadirektor, äh, palun, teil on sõna, teil on aega kümme minutit selleks, et olukorda selgitada ja lennu ettevõtjate nimel on võimalik sõna võtta viis minutit korraga, sest neid on rohkem, aga kõigepealt nüüd härra Fuchs, palun mikrofon puudub kõnelejal. Can you, can you hear me? Yes. kas te kuulete mind nüüd? aitäh, esimees ja aitäh Transpordi ja Turismikomisjonile selle võimaluse eest tutvustada Rahvusvahelist Lennujaamade Nõukogu ja loodetavasti meie panus on kasulik teie komisjonile meie esindame sada seitsekümmend kaheksat äh, lennujaama. tegutseme neljasaja viiekümne ühes lennujaamas, neljakümne kuues riigis. samuti on meil palju äh, partnerfirmasid, kes tegutsevad lennujaamades, neid on sada kaheksakümmend seitse kui praegust olukorda vaadata, siis meie seisukoht on see, et probleemid praegusel hetkel on seotud, et ei ole olemasolevate reeglite piisavat jõustamist, nagu artiklis äh, kuusteist kaks komisjoni ettepanekus, kus on ära toodud, et riiklik äh, järelevalveasutus peab jõustama ja jälgima reeglite rakendamist ja tagama selle, et reisija õigustest peetakse kinni jõustamise puudulikkus on esile toodud juba kahel parlamendi raportis ja erinevad ette, lennu, ettevõtjad tõlgendavad erinevalt artiklit kuusteist kaks ja otsustavad, mis langeb selle alla ja mitte ehk siis olukord võib olla riigiti erinev, kas tegemist on Euroopa Liidu või, või mitte Euroopa Liidu ettevõtjaga. mis puudutab lennujaami, siis tihtipeale pakuvad nad täiendavaid võimalusi lisaks sellele, mis on neile kohustuslikud. näiteks kakssada inimest, äh, kes liiguvad sõlmjaamadest edasi ilma viisata näiteks ja jäävad oma ühenduslennust maha. Tuha kriisi ajal jäid tuhanded inimesed lennujaamadesse, kaks tuhat ühel päeval Amsterdamis Skipoli lennujaamas Nad pakkusid voodeid, tekke, toitu, äh, tervishoidu, erihooldust äh, lastele näiteks ja asendustransporti. ja see läks maksma äh, circa kümme miljonit eurot lennujaamale me leiame, et reisijate abistamine kriisi hetkel läheb maksma umbes viiskümmend eurot inimese kohta. seega need sätted ettepanekus on teretulnud, kus selgitatakse ja tugevdatakse reisijate õiguste jõustamist. ettepanekud jätavad ettevõtja, lennuettevõtjad põhivastutajaks sellistes olukordades, nagu juba öeldud, samuti on ka hea, et seadusandlus on teatud valdkondades parenenud, näiteks see, kuidas ähm, kaebustega tegeletakse ja nii edasi. meie arvates aga on puudu see, et see, et äh, lennuliinidel peab olema esindaja lennujaamades selleks, et äh, reisijaid abistada, ei ole piisavalt tagatud, näiteks kui pagas on kaotsi läinud, aga meie leiame, et see on reisija õigustele väga oluline ja seega on väga hea, et artiklis neliteist on muudatus, et äh, lennuettevõtjatel peab olema kontaktisik, see ei pea olema lennuettevõtja töötaja, aga peab olema kontaktisik, kelle juurde reisijad saavad minna ja kes saavad teha vahetuid otsuseid ja pakkuda abi näiteks äh, äh, erinevaid variante ja Euroopa Parlamendi osades raportites on samuti sellele viidatud. ja see puudutas ka reisijate maapealset teenindust praegusel hetkel ei ole kohustust lennujaamadel äh, pak-, äh, pakutakse abi lihtsalt vabatahtlikul alusel, lennujaamadel on kaks olulist kohustust, kõigepealt äh, neil peavad olema eriplaanid Euroopa reisijatele ja teiseks nad peavad pakkuma teavet reisijatele vastavalt artiklile neliteist. paljudel on hädaolukorra plaanid juba olemas me leiame, et äh, artiklis viis viis võiks täpsustada seda, mida nõutakse ja millised on need erakorralised sündmused. samuti peame me reisijatele pakkuma vastavalt, äh, informatsiooni vastavalt artiklile neliteist, äh, mis puudutab ähm, pardale mineku ja parda, sellega seonduvaid teenuseid ja reisijaid, kes on lennujaamas, peab teavitama sellest, kui lend on tühistatud ja loomulikult äh, äh, lennujaamad sõltuvad siin äh, lennuettevõtjatest selleks, et reisijatele piisavalt informatsiooni anda. teised sätted puudutavad näiteks abipalve püüdmise juhul, kui midagi juhtub pagasiga ja nüüd lähme edasi, mis puudutab lennujaamade vastutust ja rolli et lennujaamad peavad vastavalt artiklile kaks tegutsema, me peaksime seda sõnastust siin aga täpsustama, sest lennujaamad ei saa kontrollida seda olukorda, nad võivad olukorda koordineerida, aga nad ei saa kontrollida näiteks tolli või politsei tööd ja hädaolukordades on vaja tõesti äh, selliseid äh, erilähenemisi. ja me peaksime sõnastust muutma sellisel viisil, et äh, lennu, et lennujaamad tõesti saaksid teha seda, mida neilt nõutakse. samuti on sõnastusprobleeme ka määruses sada kaheksa kahe tuhande üheksandast aastast, see puudutab Äh, lennuettevõtjaid, praegune sõnastus ja praegused probleemis artiklis viis viis puudutab seda, milline jõustamine on võimalik vastavalt määrusele üks, üks, null kaheksa, kaks tuhat üheksa, et äh, lennujaamad ei saa rakendada sanktsiooni. võimalus jõustada ja sanktsioone rakendada on äh, pädeva asutuse kanda, aga mitte lennujaama ülesanne samuti tahaksime lisada midagi artikli kuus A kohta, mis puudutab piirkondlikku ühenduvust. sellele viitas ka komisjoni esindaja. me oleme olnud ühenduses äh, regionaallennuliinide ettevõtjatega ja ja siin on ära toodud erinevad äh, teenused ja sellisel juhul peaksid äh, reisijad ostma kaks erinevat äh, piletit ja nad peaksid oma pagasi välja võtma, uuesti tegema check-in'i äh, ja ja seega oleks neil kaks erinevat piletit ja seega nad ei saa abi äh, lennuettevõtjalt vastavalt sellele kokkuleppele ja see rikub nende õigusi. põhjus, miks ma sellele viitan, on see, et see mõjutab lennujaame ja piirkondlikke lennujaame selle oma teenuse pakkumisel. see mõjutab ka neid sõlmlennujaame ja seega muutus selles artiklis oleks teretulnud, mis tagaks äh, Äh, lennujaamade rolli ja tagaks piisava kaitse ka reisijatele. nüüd veel üks teema, mida ma tahaksin puudutada, see, mis puudutab ühte pagasiühikut, see tuleneb äh, määrusest kaks tuhat kakskümmend seitse üheksakümne seitsmendast aastast ja see puudutab eriti seda piiravat rolli, mis viimastel aastatel on äh, käsipagasile rakendatud teatud lennuettevõtjate poolt ainult osade puhul ja lennuettevõtjal peab olema vabadus otsustada ja rakendada neid nõudeid, juhul kui nad on reisijaid enne äh, lendu teavitanud sellest, me leiame, et teatud, et see mõjutab ettevõtjaid väga olulisel määral, kui nad võivad võtta ainult ühe pagasiühiku ja aastate, kuuskümmend aastat äh, kogemust on tekitanud teatud segadust, sest reeglid äh, muutuvad, näiteks lennuettevõtja vahetusel ja siin võib, peavad võib-olla reisijad maksma teatud äh, tasu selle eest, et oma pagasit endaga edasi viia järgmisele lennule. see mõjutab samuti ka lennujaam, äh, äh, jaame, sest see seab ohtu nende majandusmudeli ja elujõulise see nelikümmend kaks koma viis protsenti lennujaamadest tootsid kahjumit ja ja väiksemate lennu väljade puhul on, lennujaamade puhul on see kuuskümmend viis protsenti. ja loodetavasti on meil võimalik täiendavalt rahastada neid väiksemaid lennujaama. Äh, tulu äh, mittelennutegevusest on nelikümmend üks protsenti kogu lennujaama tulust ja selline ärilise sissetuleku vähenemine viib lennujaama tasud kõrgemaks. seega Euroopa Parlamendi ettepanekuid on komisjoni ettepanekus ignoreeritud ja meie teeksime ettepaneku muuta äh, seda, et kaitsta reisijaid liigsete piirangute eest ja et nad saaksid pardale kaasa võtta piisavalt palju käsipagasid, sealhulgas ka lennujaamadest ostetud kaupa, aitäh! suur tänu, härra Fuchs! ja nüüd äh, Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsioon ja kõigepealt esimene kõneleja kolme lennuettevõtja, vabandust, nelja nimel, esimene neljast ja selleks on Monique de Smet, kes on äh, regionaaldirektor äh, IATest. palun, teil on viis minutit. aitäh tere päevast, daamid ja härrad! aitäh Transpordikomisjonile selle eest, et olete meid sellele üritusele kutsunud. me esindame kahtesada neljakümmend lennuettevõtjat, kaheksakümmend ja suur osa nendest on just Euroopa lennuettevõtjad ja paljud neist lõndavad Euroopa Liidust ja Euroopa Liitu ja seega eh, määrus äh, mõjutab neid otseselt, meil on väga hea meel selle üle, et lisaks meie liikmetele on meil olnud võimalik saavutada ühine seisukoht selles osas ja seega ma ei esinda siin mitte ainult IATA, eh, aga ka ERA-t, ELFA-t ja, ja KAT ja nemad selgitavad hiljem oma eh, seisukohti veel täpsemalt üldiselt on see läbivaatamine teretulnud, sest määruses kaks kuus üks on mitmeid nüansse, mida äh, on äh, erinevad kohtulahendid erinevalt tõlgendanud ja komisjon on läbi viinud mõjuhinnangu. praegune olukord põhjustab kulusid, mis ähm, äh, piirab nende nõuete täitmist. komisjoni ettepanekus täpsustatakse neid sätteid, kus ühtlustatakse äh, pakutakse ühtlustatud rahe, lahenda-, rakendamine ja kaitstakse paremini reisijate õigusi. täiendavad äh, reisijate õigused, näiteks hoolitsus, mida paks-, pakutakse kaks tundi, mitte kaks-kolm-neli tundi, vastavalt siis äh, lennu pikkusest ja nii vara kui võimalik. samuti toetame me ka seda sätet, kus tasakaalustatakse reisijate õigusi äh, lennuettevõtjate kohustustega see toob meid põhiküsimuse juurde. näiteks, mis on seotud äh, nüüd äh, lennuviivitusega või hilinemisega. ja me võime väga lihtsalt selle kokku võtta, kui mingisugune pikenemine äh, toimub, siis parem on alati hiljem kohale jõuda, jõuda kui mitte üldse kohale jõuda. Äh, see kõik põhjustab äh, lennuettevõtjatele palju kulusid ja lennuettevõtjad tahavad äh, hilinemisi vähendada ja seda arvestati ka määruse läbivaatamisega ja seega hilinemiste eest ei olnud kompensatsiooni ette nähtud. kompensatsiooni asemel, mis põhjustab kulusid, võivad lennuettevõtjad lennu ära jätta või lennu tühistada ja komisjon leiab, et parem on see, kui reisijad jõuavad kohale varem kui mitte üldse ja seega on vaja see probleem lahendada. tehnilise probleemi lahendamine võib võtta väga kaua aega pikema lennu puhul kui lühema lennu puhul väga teretulnud on see, nagu tuhakriis meile näitas, siis lennuettevõtjad ei pea üksi äh, vastutama piiramatu abi ja majutuse eest, juhul kui leiab aset selline mastaapne sündmus nüüd aga jõuame nende ettepaneku osade juurde, mida me aktsepteerida ei saa, sest need äh, loovad äh, nii-öelda valeõigusi reisijatele. Need ettepanekud, mis väga kiiresti äh, muutuvad pigem probleemseks reisijatele, mitte positiivseks küljeks näiteks ei tohiks olla mingit kõhklust, et ohutus peab olema meie number üks prioriteet. olukorrad mis on täiesti lennuettevõtjate kontrolli alt väljas ja seavad ohtu lennuohutuse, peavad olema erakorralised äh, olukorrad ja seega peaksid äh, äh, kompensatsiooni välistama sellisel puhul määral kompensatsiooni maksmine, see, et ettevõtja peab maksma kompensatsiooni selle eest, et ta peab äh,, ei ole suutnud näiteks täita ühte osa sellest lepingust, reisijad peaksid teadma, osa neist ei tea, et lepingulised kohustused võiksid olla täpsemalt kirjas, näiteks et äh, piletit saab kasutada täielikult ja järjestikuses äh, järjekorras. ma ei hakka siin selgitama lennuettevõtjate äh, hindu, aga need tuginevad turule. seega kõik see mõjutab lendude hinda lennuettevõtjatel peab olema võimalus hinda seada vastavalt turule ja kui me seda ei luba, siis toimu-, see, mõjutab see negatiivselt kohe piletihindu. lisaks on äh, negatiivsed ka see, need nüansid, et reisijad võivad äh, justkui petta süsteemi ja väita, et äh, seda lepingut ei ole täidetud lennuettevõtjad ei saa piisavalt hästi hinnata seda koormust ja seega äh, võivad nad äh, teha üleproneeringuid ja loomulikult alternatiiv äh, üleproneeringule on see, et lennata tühjade kohtadega, mis samuti ei ole keskkonna huvides väga hea. nüüd kolmas väga oluline teema. jah, kas te võiksite hakata lõpetama? see on järgmise kõneleja tutvustus juba siin põhimõtteliselt. kolmas oluline teema, millega luuakse ebamugavused reisijatele ja see on seotud ähm, äh, viivitusega, lõppsihtkohti jõudmisega. see mõjutab piirkondi väga ne-, äh, väga negatiivselt ja nüüd annaks jät-, annan sõna või järgmisena tutvustab seda teemat Simon McNamara. I will give the floor to Simon Mc-. hoopis mina annan sõna Simon McNamarale, kes esindab äh, Euroopa regionaalsete lennuettevõtjate assotsiatsioone, see on minu juhitav koosolek siin, nii et palun, härra Simon McNamara. suur tänu, Brian, ja suur äh, ja, ja tere õhtust kõigile. mul on väga hea meel, et me saame siin teiega rääkida nendest küsimustest. kõigepealt äh, meie paari sõnaga meie organisatsioonist. Äh, me esindame viitekümmet ühte lennuettevõtjat äh, väiksemate lennukitega ja meie lennuettevõtjad tegelevad nende sõlmpunktide nii-öelda toitmisteenustega ja see on väga oluline omadus meie organisatsiooni juures, mis tuleb välja ka minu sõnavõtus. siin näete, milliste lennuettevõtetega on tegemist, mõningaid te tunnete, mõningaid mitte, aga neid ühendab see, et tavaliselt on neil väiksemad lennukid, punktist punkti teenused ja siis sõlmpunktide äh, teenindamine ja väga palju äh, sõltuvad nad ümberistumisega lendudest mis puudutab määrust kakssada kuuskümmend üks, siis ma ei hakka ütlema, et see mulle meeltmööda oleks, te teate juba, mida me arvame sellest see tekitab segadust mitte ainult lennuettevõtjatele, vaid ka tarbijatele, seetõttu on meie arvates võimalus seda määrust parandada teretulnud ja tervitame ka komisjoni ettepanekut, sellepärast et see annab meile võimaluse see määrus läbi vaadata ning seda parandada. ja olen siin äh, kolleegide ette, kolleegi eelkõnelenud kolleegi ettepanekutega nõus, aga räägiksin mõningatest asjaoludest siiski täpsemalt järgneva kolme minuti jooksul. peamiselt keskenduksin ümberistumisega lennule, artiklile kuus A peamiselt ja siis veel kahele teisele teemale. see hub ja spoke süsteem on veel üks suur osa meie lennuteenindusest, sellepärast et see tagab meile ühenduse meie piirkondadest ülejäänud maaga ja üheksakümmend tuhat lendu äh, iga nädal kasutab seda süsteemi selleks, et parandada regionaalset, regioonide ühendatavust äh, ülejäänud maailmaga. ja millised probleemid siis tekitavad meile äh,, millised artiklid tekitavad meile peamiseid probleeme, artikkel kuus A võtame sinna Fääri saartelt lennu läbi Kopenhaageni Tokyosse, kummaline marsruut, eks ole, aga tegelikult äh, Tokyot ja Pääri saari seab kalandushuvi ja seetõttu äh, lennud nende kahe piirkonna vahel on väga olulised. kõigepealt tuleb siis lennata Kopenhaagenisse äh, regionaallennuettevõttega, teine marsruudi osa, seda pakub võrguettevõte. ja esimene lend jääb siis nelikümmend viis minutit hilja, hiljaks, reisija jääb paraku siis Tokyo ümberistumisega lennust maha. Kopenhaagenist Tokyosse läheb ainult üks lend päevas ja kui nad ei lähe järgmisesse sõlmpunkti, siis tõenäoliselt nad peavad ootama kakskümmend neli tundi, sellepärast et nende esimene lend jäi hiljaks ainult nelikümmend viis minutit. ja sellises olukorras, mis siis juhtub? praegusel hetkel on reisijad kaitstud äh, Montreali konventsiooni kaitsega ja IATA mitmetasandiline kokkulepe samuti kaitseb neid, tegemist on toimiva süsteemiga ja reisijad saavad vajaliku hoolitsuse ja abi. Äh, reisija ei ole rahul hilinemise tõttu loomulikult, äh, aga äh, reisija on siiski kaitstud seejuures. komisjoni praegune ettepanek aga tekitab sellise olukorra, kus esimene ettevõtja peab pakkuma kuussada eurot kompensatsiooni reisijale, ma Äh, arvan, et te kõik saate aru, et tegemist on proportsionaalselt suure hüvitisega võrreldes, äh, võttes arvesse asjaolu, et nelikümmend viis minutit ainult jäädi hiljaks ja samal ajal siis äh, tekib probleem edasilendamisega ja selle tulemusena reisijad ei pakugi enam ümb- või lennuettevõtjad ei pakugi enam ümberistumisega reise ja see tekitab veel täiendavaid probleeme. nii et tekib siis ühelt poolt rahulolematu reisija, teiselt poolt ka hädas reisija, kes jäetakse omapäi ja abita. nii palju siis ümberistumisega lendudest, äh, veel paarist teisest teemast ka. Äh, ümberistumisega lennud hüvitamisega, kus äh, kasutatakse kahte lennu, et kahe lennuettevõtja teenuseid, esimene jõuab õigel ajal Dubaisse, teine Bangkoki hilinemisega ja nüüd peab lennuettevõtja maksma äh, kompensatsiooni, kas esimene äh, lennuettevõtja, kus ei olnud hilinemist, või teine lennuettevõtja, ähm, äh, mis äh, ei ole Euroopa Liidu lennuettevõtja ja seetõttu tema puhul see kohustus ei kehti. ja siis veel artikkel kaks, see on tegelikult palve teile. komisjoni ettepanekus on öeldud, et kui lend suunatakse ümber, siis seda koheldakse kui tühistamist, ma ei tea, mis põhjusel, ja seetõttu kaasneb ka hüvitamiskohustus. minu küsimus teile oleks. me ei taha kunagi vabandada selle eest, et meie turvapõhjustel oma lennud ümber suuname. ja sellepärast, et me reisijate ohutuse eest hoolt kanname. ja seetõttu me arvame, et selline lähenemine seab lennuohutuse ohtu ohtu ja ärge rääkige mitte ainult meiega, ärge kuulake ainult meid, vaid äh, küsige ka ohutusega tegelevate ametiasutuste arvamust ja nemad on meiega nõus, võin teile kinnitada, suur tänu. ja järgmisena saab sõna John Hanlon, äh, Elfa peasekretär, palun suur tänu, lugupeetud esimees, ka meil on väga hea võimalus, äh, hea meel võimaluse üle siin tutvustada meie seisukohti ja me ter-, võin kinnitada, et toetan kahe eelkõneleja sei-, esitatud seisukohti, me püüdsime ka oma seisukohti omavahel kooskõlastada enne siia tulekut, nagu te meid üles kutsusite, me tervitame ka omalt poolt määruse läbivaatamist, see aitab meil tagada piisavad õigused reisijatele ja võtta arvesse viimaseid kogemusi ning äh, tasakaalustada pisut lennuettevõtjate finantskoormust neljas punktis, mida tahaksin siin välja tuua, on üks uus asjaolu, ülejäänud kolm räägivad meie ühise seisukohaga juba kaetud teemadest. meie usume, et finantshüvitise sissetoomine äh, lennujaamade äh, majandushuvidest tekitatud äh, olukordade tõttu on tõesti sellised kohustused, mis on õigustatud. aga me usume, et on ka tingimusi, mille puhul praegu nüüd hakkaks kehtima äh, finantshüvitus, kuid äh, mille puhul lennuettevõtja on tegelikult äh, samasugune kannataja nagu reisija ja me arvame, et õiglasem lahendus oleks nagu ka teiste transpordiliikide puhul see, et finantshüvitis oleks äh, proportsionaalne makstud hinnaga toon näite int-, internetist. odavlennud viiskümmend üheksa äh, eurot äh, on pileti hind ja samal ajal äh, äriklassi pilet umbes tuhat nelisada eurot. ja kui peaks maksma finantskompensatsiooni, siis reisija peaks saama täpselt sama summa mõlema pileti puhul ja see poleks õiglane. niisiis meie ettepanek oleks, et kui tegemist on väiksema piletihinnaga, siis tuleks rakendada ka väiksemat äh, kompensatsiooni, ühesõnaga kompensatsiooni piirmäärid oleksid saja viiekümnest kahesaja viiekümne euroni. ja siis veel ühendusega lennud. Äh, me arvame, et sellega seoses on meil vaja võimalusi, rohkem võimalusi te-, sellepärast et muidu me peaksime sellised programmid lõpetama äh, ja see ei ole tarbijate huvides, sellisel juhul tarbijate võimalused jõuda lõppsihtpunkti on piiratud. lendude ümbersuunamine äh, kakskümmend neli tundi äh, on siin toodud, me tahaksime võimalust kakskümmend, kahekümne nelja tunni jooksul seda teha, see annab meile paremini, võimaluse paremini plaanida alternatiivset tegevust ja me ja teekonna ümbersuunamine, muutmine ja ma arvan, et selle puhul kui peaks kasutama teise lennuettevõtja teenuseid, ei tohiks see teenus maksta rohkem kui kaks korda see hind, mida on makstud algsele lennuettevõtjale. siis äh, võrdsem koormuse jagamine on üks põhjuseid, miks see määrus tuli üle vaadata. seda, selle tulemusena, nagu kus, et mõned lennuettevõtjad sattusid äh, hiljuti väga raskesse olukorda neile seatud kohustuse tõttu me leiame, et kui viga on meis, siis me peaksime maksma äh, selle eest kandma karistust, kuid äh, mõningates olukordades oleme meie sunnitud reisijate eest hoolt kandma, hoolimata sellest, et tegelikult süü ei lasu meil. ja ma arvan, et selliste juhtumite puhul me oleme valmis äh, reisijate eest hoolitsema esimesel päeval, sellepärast nad on meie kliendid, kuid me peaksime samas saama võimaluse küsida hüvitist süüdi olevalt osapoolelt. kui nad leiavad, et selline hüvitise küsimine on ebaõiglane, võivad nad kasutada apellatsioonimehhanismi, kuid praegusel hetkel näiteks lennujuhtijad, lennujuhtijad on ju, neil on juba olemas oma apellatsiooni, apellatsiooni äh, võimalused äh, ja ka lennujaamad võtavad meilt lihtsalt suuremat hinda, kui äh, neil, neil, kui nad leiavad, et neile on liiga suur koorem, nii et me tahaksime lihtsalt, et oleks õrg-, õigla-, õiglane jaotus suur tänu ja järgmisena saab sõna Mike Powers äh, Tui Travel PLC. suur tänu! suur tänu, härra esimees, suur tänu selle võimaluse eest siin sõna võtta. teeme lühidalt, kes BLC-ga reisib, me oleme üks suuremaid puhkuse reisifirmasid ja äh, meil on umbes neli miljardit turukapitalisatsiooni ja äh, kolmkümmend miljonit klienti, kolmkümmend üks allikat turgu ja äh, meie töötajad töötavad peamiselt Euroopas. nii et Euroopa majandus on meie jaoks väga oluline ja ka meie roll Euroopa majanduses pole just väike siin näete erinevaid ettevõtteid, erinevaid äh, kaubamärke, mis on meiega seotud, näete siin seda naeratust, mida te kindlasti tunnete ja näete, et siin on mitmeid Euroopa kaubamärke. meie ettevõtte ülesandeks on eurooplasi viia külmast Euroopa kliimast, mida me siit aknastki võime täna tunnistada, Lõuna-Euroopasse ja kaugemalegi. me me oleme põhimõtteliselt reisifirma ja meie ülesandeks on puhkused ning üha rohkem äh, müüme me oma teenuseid online, aga ka läbi reisiagentuuride. mis puudutab viivitusi ja viivituste hüvitamist, siis tõesti Jumal ei loonud kõiki lennuettevõtjaid võrdseina. tõsi on see, et tšarter lendude puhul on on hüvitise koorem suurem kui teiste puhul, meil on siin sõltumatu uuring, mis on uurinud täpsemalt, kuidas erinevad lennutööstuse sektorid on mõjutatud viivitustest aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist, näete, erinevused ei ole sugugi mitte väikesed äh, tšarterlende puudutab hüvitise nõue rohkem, kolm koma, üle kolme korra rohkem kui teisi sektoreid. miks siis nii? sellepärast, kas sellepärast, et on rohkem hilinemisi? jah, tõesti, sellepärast et tšarterlende ei tühistata sellepärast et tšarterlennupakkujatel on pakettlendude direktiivi kaudu kohustus oma reisijate ees, nemad lendavad marsruutidel, kus lennud ei ole nii sagedased, võib-olla kord nädalas ja kui midagi läheb viltu, siis neil ei ole võimalust reisi tühistada, sellepärast et ta, tarbijal ei ole võimalust kasutada muudetud marsruuti ja seetõttu iga häire ei tekita mitte ainult ühte tühistamist, vaid tervet rida hilinemisi, viivitusi, sellepärast et programmi lihtsalt jätkatakse. samal ajal vastupanuvõime on väikesem, see paljude lennuettevõtete puhul, sellepärast et kasutatakse väiksemaid lennujaamasid, läht-, alustatakse oma lende regionaaltasandilt, kus teenused ja võimalused on väiksemad. seetõttu tekib veelgi rohkem hilinemisi sellepärast et erinevate ressursside ümbermängimise võimalused on samuti piiratud hilinemise, ühe hilinemise korral juba. ja pakettreisi, reisijaid samal ajal kaitstakse rohkem kui teisi reisijaid pakettreisi direktiivi ka ja kuna tegemist on puhkusereisiga, siis aeg ei olegi nende jaoks nii oluline kui ärireiside puhul. ja samal ajal on ka reisi ettevõtetel oma infrastruktuur ja nad saavad reisijaid informeerida, neil on võimalusi reisijad suunata hotelli ja, ja kui saabuv lend jääb hiljaks, siis on olemas tavaliselt buss, mis endiselt on valmis ootama neid reisijaid, et viia nad lõppsihtpunkti. ja meie arvates on kaks võimalust, kas võtta kakssada kuuskümmend üks äh, määruse alt tšarterreisid või pakettreisid üldse välja ja rakendada ainult direktiivi või siis võtta arvesse tšarterlendude omapärasid ning leevendada selle direktiivi mõju tšarterlende pakkuvatele ettevõtetele. sellepärast, et äh, mitteproportsionaalne režiim võib tekitada soovimatut mõju võtke arvesse, me lendame regionaalsetest äh, kesksõlmpunktidest, äh, pakume kohalikul tasandil töökohti ja, ja nii edasi ja nii edasi, kõik see satub ohtu siis, äh, kui see režiim meid proportsionaalselt liiga suurel määral mõjutab. ja proportsionaalsus puudutab ka puhkuse hindasid, siin näete erinevate reisimise, reisivahendite puhul hindasid siis äh, näete, kui suur on hinnamäär erinevate reiside puhul. ja mõningatel juhtudel kogu puhkuse hinnast hüvitatakse lausa peaaegu viiskümmend protsenti, mis meie arvates ei ole proportsionaalne. viis, üheksa, kaksteist tundi hilinemisega on äh, mõistlikud äh, piir ajad, aga tuleb arvesse võtta ka erakorralisi olusid ja hüvitise proportsionaalsust. suur tänu! suur tänu, vaatame nüüd asja ka tarbija seisukohast. kaks kõnelejat, kõigepealt Euroopa Tarbijakeskusest Jolanda Küürl, tema on Rootsist. palun, sõna teil. Teil on kümme minutit aega suur tänu. tahaksin tänada ka transpordikomisjoni sellest, et te meid külla kutsusite, et te meie arvamust kuulete eh, mis puudutab Euroopa tarbijakeskusi, eh, siis kakskümmend kaheksa maad on meiega ühendatud esimesest juulist ka ja ka Horvaatia, Norra ja eh, Island. meie eesmärk on eh, just eh, tarbijatele anda kindlust, kui tegemist on piiriüleste eh, tehingutega. me kaitseme nende õigusi, aga ka teisi sidurühmi, sidusrühmi. meie kompetents on erinevates valdkondades, praegu räägime reisija õigustest. me tegeleme piiriüleste kaebustega me teeme ka infokampaaniaid, enamus projektide, korraldame projekte, viime läbi uurimusi. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ECC võrk eh, teguts-, tegeles rohkem kui seitsmekümne kahe tuhande kontaktiga, nendest peaaegu pool olid eh, kaebused ja kolmkümmend kaks protsenti just eh, puudutasid transporti praegu ma näitan teile ühte pilti, kuidas me jagame oma tööd oma võrgustikus. E, kui e, midagi läheb valesti, siis me e, võtame ühendust müüjaga, kaupmehega ja kui asjad lahenevad siis on väga hästi, aga kui asjad ei lähe eh, õigesti, siis me eh, saadame asjad edasi alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismi kaudu, eh, tegeleme rahvusriiklike jõustamisorganisatsioonidega. meil Eh, on olemas siis riikides oma jõustamisorganid, aga meie siseriiklike asjadega ei tegele, see on meie eripära. mida me arvame määrusest kakssada kuuskümmend üks? Eh, meil on raskusi sellega, kuidas tegeleda eh, kaebustega, sellepärast et erinevalt tõlgendatakse seadust. praegu Eh, meil on vaja, et kõiki käsitletaks võrdselt. Eh, aga praegu seda ei juhtu, sellepärast et väga sageli eh, lennundusettevõtted esitavad valeinformatsiooni, ei ole piisavalt informatsiooni ja möödunud aastal oli meil väga palju lennundusega seotud kaasusi siis on tegemist lendude hilinemisega üks suur probleem on see, et ehm, ei eh, tunnustata seda Sturgeoni kaasust. ja siis, kuidas veel käsitletakse ebatavalist olukorda, mille kohta on ka kohtulahend Euroopa Kohtust. ECC on, eh, tunneb heameelt selle üle, et määrust kakssada kuuskümmend üks parandatakse. me teame, et et eh, määrus käsitleb eh, teisi reegleid, eh, need, mis jäävad väljapoole Montreali konventsiooni. aga tegelikult oleks vaja, et reegleid ühtlustataks, sellest oleks kasu kõikidel see aitaks ka kahesaja kuuekümne ühe puhul, sellepärast et kaitstakse pärasti paremini tarbijate õigusi. me oleme eh, eh, selle vastu, et üksiklepingud sõlmitakse tarbijate ja lennuettevõtete vahel, sellepärast et selle vastu olluv põhimõtteliste eh, põhimõtetega tarbijakaitses kui nüüd tarbija saab õigeaegset informatsiooni oma õiguste kohta, siis on see hea, aga tuleb vaadata ka, eh, millised on ebatavalised olukorrad. Need on defineeritud määruse lisas number üks, aga mulle tundub, et nad on liiga üldised selleks, et oleks tõesti täpselt aru saada, mida need erakorralised tingimused tähendavad. ja eh, siis on eh, eh, õigus saada kompensatsiooni pikkade viivituste eest. me arvame, et mm, see, mis praegusel on juhul olemas, peaks jääma, aga kui nüüd läbi vaadata seda määrust, siis tuleks Sturgeoni juhtumil põhineda ja arvestada seda nüüd, mida peaks veel mõtlema, on vaja selgitust, et eh, et lennundusettevõte ei saa piirduda eh, uue eh, marsruudi väljakujundamisel ainult oma lennukitega, see on väga hea, sellepärast et see võimaldab parandada tarbijate olukorda, aga seal on öeldud, et et samasugustes transporditingimusi tuleb kasutada ja see on väga ähmane E, ja e, e, sõltuvalt lennu pikkusest sõltub ka see kahju, mida siis tarbija kannab. ja selleks on vaja juba tarbijaid eelnevalt teavitada, kas nende lendu reguleerib üks kokkulepe või mitu kokkulepet. ja siis tuleb mõelda ka, mida tähendab öö. Öeldakse, et see algab kell kümme õhtul. sellepärast, et väga paljudel inimestel on vaja heita magama sel ajal enne keskööd. mis puudutab artiklit viis, lõiget viis, siis räägitakse tagavaraplaanidest ka väiksemate lennujaamade jaoks, sellepärast et suuremad seda juba teevad eh, tarbijate huvides praegu Rootsis on kahel lennujaamal eh, Stockholmis ja veel ühel eh, tagavaraplaan eh, siis on artiklis seitse kolm käsitletud ka kompensatsiooni maksmist. sellega tekivad probleemid, lennuettevõtted maksavad, maksavad kompensatsiooni tšekiga, aga selle rahaks tegemine toob jälle kaasa kulutusi tarbija jaoks see äh, määrus ei tohiks äh, lubada mingisuguseid vabatahtlikke kokkuleppeid äh, tar-, reisijatega, sest et seda hakatakse ära kasutama niisugusel moel, et tarbijate õigusi ei austata. aga, sest et tarbijakaitse põhimõte on see, et kõikidele kehtivad võrdsed reeglid. artikkel neli punkt neli artikkel üheksa punkt neli eh, see piirang kolmeks ööks on täiesti mõistlik, aga mm, see hind, mida makstakse hotelli öö eest, seda tuleb kuidagi kohendada, sest me teame, et eh, need on väga erinevad erinevate lennujaamade ümber. nüüd artikkel üksteist punkt kolm eh, on vaja nelikümmend kaheksa tundi enne lendu teatada erivajadustest. me, nagu me näeme teistest eh, määrustest, vanad inimesed, kellel on eh, näiteks eh, mingisugune puue, nad ei ole teatanud sellest ja kui siiski niisugune inimene lennujaama tuleb, siis tuleb teha kõik, mis võimalik, et teda aidata lennuki peale. nüüd artikkel üks Eh, mida tähendab eh, puuetega inimene. Eh, oleks vaja täisdefinitsiooni ja artiklis viis räägitakse nendest varuplaanidest. siin peaks olema hõlmatud ka inimesed, kellel on liikumispuuded ja, ja puuded üldse. nüüd äh, artikkel neliteist et kolm ei peaks käsitlema ainult eh, pimedaid inimesi, vaid igasuguseid eh, puuetega inimesi. mis puudutab artiklit neliteist lennujaama operaatorid, siis nemad eh, tõepoolest vastutavad informatsiooni eest. tegemist on ühisvastutusega ja võib juhtuda nii, et hakatakse üksteisele näpuga näitama, mis ei ole hea. nüüd kuusteist A eh, infovajadust. Eh, see peab hõlmama ka vahendajaid, kaasa arvatud pakettreisi asi ei ole mitte ainult, eh, asi ei ole mitte ainult selles lennundusettevõttes, nagu ütleb Montreali eh, konventsiooni neljakümne viies artikkel, aga eh, väga sageli on mm, ühisopereerimiskokkulepped ja neid tuleb arvestada, sest et kui tekivad probleemid nüüd see aeg, mida pakutakse välja ehm, artiklis kuusteist A punktis kaks, kui tegeldakse kaebustega kolm kuud. Ehm, võib juhtuda niimoodi, et selle aja jooksul inimene ei jõua esitada oma kaebust või ta näiteks ei teadnud, et tal on õigus esitada kaebust aga e, see aeg saab hakata, e, peab, e, lülitub sisse alles pärast seda, kui on informeeritud inimest, et tal on õigus esitada kaebust. ja lõpuks, kui me räägime kahesaja kuuekümne esimesest määrusest, siis kõik eh, lennuettevõtted peavad eh, rääk-, kasutama samasuguseid reegleid, kõnelejad katkestatakse ja praegu ma sellega lõpetangi, aitäh! ja järgmisena Euroopa Tarbijakaitseorganisatsioonist Ursula Pahl, eh, peadirektori asetäitja. palun, sõna teil suur tänu. aitäh selle komisjoni eest, et te meid siia kutsusite, et te kuulate ära meie arvamuse. tegemist on olulise sündmusega. alustaksin sellest, et ma rõhutan, et meie organisatsioon on katusorganisatsioon ja me oleme mm, eh, rõhutanud, et lennujaamadel on ühine positsioon, me tõepoolest tahame kaitsta eh, lennureisijate õigusi. ja me oleme väga õnnelikud, et me saame sellel teemal rääkida. olen täna viimane kõneleja. enne kui ma hakkan rääkima sellistest individuaalsetest elementidest, mm, räägiksin ma sellest, miks meil on seda määrust vaja. siin on juba väga sageli öeldud tarbijate poolt ja minu kolleegid siin ütlesid seda ka, et lennutransport eh, saab järjest rohkem kaebusi. Eh, probleem on just sellest, kuidas tõlgendatakse erinevaid reegleid ja ma pean ütlema, et Eh, paljud lennuliinid süstemaatiliselt eh, keelduvad inimeste eest hoolitsemast, nendele kompensatsiooni maksmast. Num-, see number, eh, kui palju meil on tulnud kaebusi, on väga tõsiselt kasvanud. ja meie enda liikmed, ma räägin siin Ühendkuningriigi nimel, kes kahe tuhande kümnendal aastal ütlesid, et nelikümmend protsenti reisijaid, eh, nende lennukid jäid hiljaks, nendel oli vaja abi. ja ainult neli protsenti eh, reisijatest said mingit kompensatsiooni. ja meie Saksa liige viis läbi uurimise, mis näitas, et ainult üks neljast eh, lennundusettevõttest maksid kompensatsiooni, kui tegemist oli hilinemisega ja ainult siis, kui tarbija seda karmilt nõudis. oluline on see, et eh, tarbijad teavad, et nad jõuavad oma sihtkohta ja kui midagi juhtub kui eh, nad jäävad, kui on hilinemine või midagi, siis nende eest hoolitsetakse, see on oluline. aga kahjuks inimesed seda ei saa ja sellepärast ongi vaja määrust läbi vaadata. on viiteid sellele, et eh, tegelikult eh, selle läbivaatamisega nõrgendatakse eh, neid põhimõtteid, mida on näiteks, mis näiteks tulenevad Euroopa Kohtu lahendustest. praegune läbivaatamine nõrgendab seda kõike ja mõjuanalüüs eh, näitab nagu seda, et, et, et vähe, väiksem arv kohustusi sunniks lennundusettevõtteid paremini eh, kinni pidama reeglitest, aga ma arvan, et see pole õige. nüüd eh, mõned võtmetähtsusega asjad. nüüd kõigepealt kompensatsioon, kui tegemist on pika, eh, pika eh, viivitusega viis, üheksa, kaksteist tundi. aga Sturgeoni eh, kohtuotsuses ütles Euroopa Kohus, et see aeg on kolm tundi ja seda praegusel hetkel ignoreeritakse ja tegelikult see kohtulahend on palju selgesõnalisem, sellest on palju lihtsam aru saada kui eh, komisjoni tekstist. komisjoni eh, ütleb, et et kui kolmetunnine periood jääb paika, siis lihtsalt lennud jäetakse ära. aga tegelikult eh, kompensatsiooni tuleb maksta igal juhul, kas on tegemist ärajäämisega või viivitusega nüüd õigusabile, kui tegemist on erakorraliste tingimustega. jälle praeguseid tingimusi lõdvendatakse, vähendatakse eh, hoolitsust kolme ööni eh, ja sellest makstakse sada eurot öö eest. me arvame, et see ei ole õige Eh, selleks, eh, selleks andis põhjuse eh, see tuhakriis, aga vaevalt, et niisugused asjad uuesti juhtuvad. me arvame, et tarbijatel on väga raske leida endale saja euro eest hotelli kohta, see tähendab, et inimesed jäävad omapäid, nad võib-olla ei räägi seda keeltki, selle maakeelt, kus nad on, nende jaoks on olukord väga raske ning lihtsalt inimesed jäävad tänavale ja sellepärast meie tahaksime, et praegune eh, süsteem jääks kehtima. järgmine punkt on väga eh, positiivne, komisjon tõi selle sisse, ümbersuunamine. see tähendab, et Ehm, see, arvame, et see aeg, mida inimesed, eh, eh, kui inimesed peavad ootama järgmist lendu, on liiga pikk. me arvame, et eh, see ümbersuunamine peaks toimuma nii kiiresti kui võimalik. ja ideaal oleks see, et inimesed suunatakse ringi, mitte ei sunnita neid pikalt ootama, et nad jõuaksid oma sihtkohta nii kiiresti kui võimalik nüüd räägiti siin sellest, kui inimene ei kasuta ära eh, esimest lennupileti osa, vaid sõidab ainult tagasi. ja te tegelikult see on üks reegel, mille vastu eh, tarbijad väga tõsiselt on ja praegu on olemas ka eh, terve rida kohtulahendeid Eh, et tarbija ei peaks maksma enam uuesti selle lennu eest, mida ta, mille eest ta on juba niikuinii maksnud, lihtsalt kui ta ühe lennuosa kasutamata jättis, siis tegemist on ebaõige, eh, ebaõige olukorraga aga komisjon ja komisjon on siin püüdnud olukorda lahendada, aga see, nende lahendus ei ole väga hea. see ei ole tarbijate huvides. järgmine punkt puudutab ebatavalisi tingimusi, see jälle on väga raske teema me hindame seda, mida komisjon on püüdnud teha, aga me kardame, et järjekordselt tekivad probleemid ehm, tõlgendusega, siin on väga palju tehnilisi probleeme nende ehm, tingimuste osas, mis on erakorralised tingimused ja see nimekiri ei ole kõikehõlmav. me arvame, et definitsioonis on midagi puudu, praeguses ehm, definitsioonis on see olemas, see tähendab, et nii et, et ühesõnaga komisjon peaks oma praegust teksti või seda muudetud teksti parandama, aga siin on ka positiivsed elemendid, mis meile väga eh, meeldivad, nii et, et kui eh, jäädakse maha jätkuleinud, siis see punkt on nüüd hõlmatud, eh, on käsitletud ümbersuunamist ja asendustranspordivahendeid, siis õigekirja vead saavad parandatud ilma ilma e, sellest lisaraha nõudmata ja ka e, tarbijate kaebustega tegeldakse tõhusamalt. aga siiski praegusel hetkel ei ole see veel piisav, me arvame, et selles osas saab teksti parandada. veel elemendid, mis puudu on. ma tahaksin nimetada ainult kaht. üks on see, et eh, no-show poliitika on vale, meie liikmed arvavad, et eh, kui, kui niisuguse tühja asja pärast minna kohtusse, siis on see liigne jõu ja raha kulutamine, seda peaks olema eh, võimalik lahendada, kasutades ära IATA raamistikku. on väga paljudes liikmesriikides sellel teemal toimunud kohtuasju ja eh, parlament on ka palunud, et see no-show poliitika muudetaks. mis puudutab eh, makseraskusi, eh, siis see on väga oluline, kui tarbija jaoks, kui lennuettevõte on makseraskustes meie tahaksime tegelikult seda, et lennuettevõtetel oleks garantii oma pankroti eh, jaoks olemas. ja viimane slaid toob välja meie järeldused. esimene asi on see, et kohtulahendeid ei ole arvestatud eh, määruse eh, läbivaatamisel ja eh, teine asi on see, et see ettepanek mitte ei eh, tugevda, vaid nõrgendab tarbija õigusi ja me palume, et Euroopa Parlament võitleks eh, tarbijate eest, nii nagu ta seda on teinud varem. suur tänu. ja nüüd ma siis annan sõna parlamendiliikmetele, kolleegidele, kõigepealt ma annan sõna mm, variraportööridele ja kui veel tahab keegi sõna, siis palun andke märku. härra Benjan on seal veel näidanud, et tahab sõna võtta. Eh, proua Senelova. on veel keegi, kes sõna tahab? nii et nelja nime ma nimetasin ja nüüd veel kaht. algaksime proua Venonist. neli minutit, palun. Euh, suur tänu, lugupeetud esimees me siin siis käsitleme praegusel hetkel äärmiselt olulist määruse ülevaatamist, mis on ka äärmiselt delikaatne, pidades silmas, et meid ümbritseb majanduskriis mina vastutan sotsiaaldemokraatide vallas selle küsimusega ja meie, ma töötan ka tarbijakaitsega siseturukomisjonis ja minu jaoks on eesmärgiks nimelt reisijate õiguste parandamine. kuid arvesse tuleb võtta ka meid ümbritsevat reaalsust ja seda, et lennuettevõtjad on raskustes. lennuettevõtjad, lennujaamad peavad leidma sellise moodus vivandi, mis võimaldaks neil äh, tõhusalt teha koostööd selleks, et parimal võimalikul moel äh, reisijaid äh, teavitada ning parimal võimalikul moel hallata reisijate õigusi, ilma et see saab, tekitaks neile liigseid majanduslikke raskusi. meil on siin loomulikult erinevad lobitegijad, erinevate poolte esindajad, lennuettevõtjad, reisija agentuurid, tarbijad, lennujaamad ja nii edasi, reisijad kannatavad sageli kõige rohkem, sest neid ei informeerita piisavalt. kõige oluline on minu arvates hädaolukordade lahendamise kava, see on väga hea, kui lennujaamad peavad sellise kava tegema, kuid lennujaamad tunnevad õigusega muret selle pärast, et lennuettevõtjad võivad oma kohustused nende õlule lükata tagamata siis kontaktid reisijatega, siis äh, reisioperaatorid äh, ja äh, ja lennuettevõtjad, nendevahelise koostöö vahel on vaja leida tasakaalu ja tarbijate organisatsiooni viimane sõnavõtt, me peaksime kohandama viivituse määrad, lennujaamad, lennuettevõtjad, tarbijad, kõik tõstatasid selle kaheteist äh, tunnise äh, ooteaja äh, ja minu arvates on see tõesti liiga pikk, siin ei ole vähimatki kahtlust. me peaksime leidma määratluse, mis oleks pisut asjaolusid arvesse võttev ja erakorralised asjaolud ka. mis puudutab äh, lepinguid, siis see on väga oluline. reisijad ostavad pileti äh, ja lennuettevõtja peab äh, pakkuma sellisel juhul lepingut, mis oleks loetav reisijatele, et reisija teaks, millised on probleemi korral reisija õigused, näiteks viivituse korral. ja mis puudutab pagasit. odavlennufirmade puhul, ka mina olen aeg-ajalt nendega lennanud, odavlennufirmade puhul äh, reisijat ei informeerita sageli sellest, et reisija ei saa lennujaamas mitte midagi osta, mitte midagi. me tuleme käekotiga, mina olen tulnud käekotiga lennukile Äh, seal sees kõik minu paberid, ostan siis äh, lõhnaõli või väikese kingituse oma külalistele või oma, oma vastuvõtjatele ja siis sellisel äh, juhul tulen lennukile, mulle öeldakse, et ma ei tohi seda kaasa võtta. reisija ei tea seda ette. ja mis puudutab teisi lennuettevõtjaid ja hüvitise määri Äh, odavlennufirmade vahel ja tavaliste hindadega reisijate vahel äh, olid suured vahed hüvitiste andmisel äh, ja seda, siin tuleb tõesti arvesse võtta erinevaid asjaolusid ja ma arvan, et siin on mitmeid üksikasju, mille puhul me peame veel täpsustama asju ja leidma õige tasakaalu, aitäh! aitäh, härra esimees. kuna aega on vähe, siis ma paraku jätan kõik viisakusavaldused ära ja lähen konkreetsete märkuste juurde, kus mulle tundub, et kas komisjoni ettepanek on kas siis ühele või teisele poole kaldu ehk siis kas reisijate või siis vedajate poole kaldu esimene märkus puudutab kompensatsiooni maksmist alles pärast seda kui lennuk on hilinenud viis tundi ja seda ennekõike euroopa sisestel lendudel arvestades eh, just seda et tegelikult enamus euroopa siseseid lende ise kestavad ainult kaks ja pool tundi siis muret tekitab ka see et erakorraliste asjaoludena arvestatakse lennuki riket ainult selle konkreetse lennu puhul mida ei saa teha ja ka eelneva lennu puhul aga eriti väikeste lennufirmade puhul võib juhtuda nii et kui üks lennuk läheb hommikul katki siis tegelikult jääb ära neli kuni viis lendu päevas ja see oleks nendele tegelikult väga suur koormus. Eh, sama, sama probleem on väikestele lennufirmadele ka reisijate ümbersuunamine kaheteist tunni järel sest üsna sageli just eh, väiksemad lennufirmad lendavad nende lennujaamade vahel kus tegelikult öised lennud öised lennud puuduvad üks oluline probleem on komisjoni ettepanekus ähm, ka lennu ärajätmise definitsioon. raske on kujutada lendurit või pilooti kes on pandud sellisesse olukorda et kui ta märkab et tema paneelil hakkab sütib tuli et midagi on viga või või näiteks jääb reisija haigeks ja tal ei ole lubatud maanduda enne sihtkohta jõudmist ja sellega seoses panna panna riski riski oma reisijate ohutusega et ma arvan et see koht tuleks äh, ka üle vaadata. siis nüüd ainult ühe otsa piletite kasutamise äh, lubamine sellest on ka palju räägitud kahtlemata on see reisijasõbralik kuid me ma arvan ka siin oleme natuke proportsioonist väljas sest lennufirmadel on väga raske sellisel juhul teha oma oma turustrateegiaid ja see annab kindlasti ka odavlennufirmadele eeliseid aga aga nagu me teame odavlennufirmad tegelikult ei, ei sõida samu liine igapäevaselt ja reisijate olukord teistpidi jälle halveneb. edasi tšarterlendude probleem siin tõepoolest peame mõtlema et kas me tege- ainult tšarterlende tegevad ehm, lennufirmad jätame selle selle määruse või regulatsiooni alla või me peaksime nad jätma ainult siis määruse 90 regulatsiooni alla siin on siin on äh, probleeme pikaajaliste hilinemiste korral. selgemat määratlemist minu arvates vajab ka pardale lubatava millest on nagu ka juba juttu olnud pardale lubatava pagasi kogused mis on käsipagas ja mis on ja kui palju on siis lubatud mis on see kogus palju on lubatud siis üldse lisaks veel nõndanimetatud käsipagasile kaasa võtta noh siin on räägitud et tax free'st ostetud kaup ja nii edasi et see selle peaks ka selgemalt fikseerima selles regulatsioonis jätkulendudest on ka juba palju räägitud ja minu puhul on ka siin oluline minu meelest on siin oluline see vastutuse jagamise probleem et pikema ja lühema otsa tegijad ei, ei peaks ebaproportsionaalselt vastutama eh, lennu hilinemise korral ja loomulikult äh, oluline probleem on reisijate täpne ja e, õigeaegne informeerimine kas lennu hilinemisest ärajätmisest või siis äh, kogu informatsioon mis käib reisijate pagasi kohta et see peaks olema juba lennuväljale tulles ja ka vahepeal meelde tuletatud mida ma saan ja millega ma saan ja millega ma ei saa tegelikult lennuki pardale. kokkuvõttes tänan tänan kõiki täna esinejaid ja loodan meeldivale koostööle et me üheskoos suudaksime selle määruse nii paika panna nagu me tegelikult seda ise kõik me tahame tegelikult aitäh you, suur tänu proua lichtenberger palun tegelikult minul läheb hari punaseks sest tegelikult asi ei ole mitte mm, lennureisijate õigustes, vaid hoopis tugevdatakse eh, lennuettevõtete eh, õigusi. kui me lisame eh, komisjoni ettepanekule veel seda, mida tahavad lennujaamad, siis või lennundusettevõtted, siis tekib tohutu probleem. ma olen rääkinud siin advokaatidega ja tulemas on igasuguseid äh, Äh, igasuguseid kaebusi. uued reeglid tähendavad seda, et äh, reisijad jäetakse hätta. ja minu arvates tegemist on äh, kaika, kaigast ja kodarasse loopimisega, mitte olukorra lahendamisega. näiteks võtame inimesed, kellel on liikumispuue. midagi paremaks ei ole läinud nende osas aga eh, siin on vaja midagi teha ja kiiresti sest eh, praegu eh, tahavad lennuettevõtted, et esitatakse arstitõend, nii kaugele küll minna ei saa, siin on vaja olukorda parandada. vaja on ka kiiret informatsiooni, viimane kord, kui lend jäi hiljaks siis eh, mulle räägiti sellest või mulle teatati sellest pool tundi pärast eh, seda, kui lennuk oleks pidanud väljama. teade tuli mulle mobiiltelefonile, kuidas see oleks mind nüüd saanud aidata. ja ma pidin ootama tunde. kui nüüd tegemist on erakorraliste mm, olukordadega, siis eh, on asi natukene paremaks läinud, aga siiski, kui öeldakse, et tehniline põhjus on force majeure, siis äh, on see äh, tarbija õiguste rikkumine. ja tundub nagu äh, nagu reisijad, kes siis tahavad saada kompensatsiooni lennuettevõtetelt, oleksid nagu kurjategijad. Nad nagu teeksid seda meelega aga meie oleme ju lennuettevõtete eh, me, me oleme lennuettevõtete vallas, me ei saa mitte midagi ette võtta ise, me sõltume nendest täiesti äh,, täiel määral ja kui nad ei vasta meie kirjadele, siis äh, on väga halb, siis pole midagi teha, tarbijaõigusi on vaja parandada näiteks see, et force majeure eh, on väga eh, ähmaselt defineeritud, see jätab suure võimaluse kasutada just nimelt seda klauslit eh, tarbijate vastu. ja kui kaheksakümmend protsenti kompensatsioonist jääb ära, kui üldse kõik see menetlused heidetakse kõrvale, siis on asi väga halb sest ikkagi lennundus tähendab mobiilsust Euroopas. igatahes paljud asjad, mida ma täna kuulsin sidusrühmade poolt, kes on seotud lennundusega, läksid liiga kaugele nii nagu peaksid advokaadid arvestama arvestama kellegi raha, kotis oleva rahaga, nagu nad peaksid kokku rehkendama, kui palju e, inimene on kaotanud sellepärast, et ta ei saanud tööle minna. praegusel hetkel on Euroopas monopoolne struktuur, aga kui me tahame tõesti tarbijatele koondada tähelepanu selles valdkonnas, siis on vaja suhtumist muuta vabandage, et ma ei saa selles arutelus rohkem osaldada, ma pean minema eh, teise komisjoni. proua Foster, neli minutit. suur tänu, esimees ähm,. Eh, me peame rääkima eh, regionaalsetest eh, lennujaamadest, kui me tahame siia tulla veel ka järgmistel aastatel ja siin käime. mina olen töötanud tarbijatega väga lähedalt ja, ja on sellist on sellised olukorrad, kus inimesed ei mõtle väga, kus tarbijad ei mõtle väga ratsionaalselt ja praegusel hetkel, mida me kuuleme, on see, et me peame rääkima nendest olukordadest, mis ei ole normid. kui me läheme poodi või kui me läheme e, bussi peale, siis on e, selline leping tarbijaga ja tavaliselt e, tarbija saab seda, mida ta tahab ja nad saavad ja nendele pakutakse head teenust. ja ma muidugi saan aru teatud asjadest. Eh, loomulikult lennujaamad peavad eh, esitama informatsiooni eh, läbipaistvalt, et et maapealsed teenistused töötaksid normaalselt, et nad teaksid, mida nad teevad ja et nad ka teavad, et tarbijad teavad oma õigusi. ja tegelikult mulle tundub, et me oleme juba peaaegu kohale jõudnud tegelikult eh, pean ka eh, mina eh, varsti ära minema ja tegelikult terve selle aja olen ma muretsenud, kuidas ma järgmisel aastal hakkan siia jõudma. ja kui tegelikult võtmeküsimuseks on valik ja kui valikut ei ole, siis on asi väga halb. meie mm, kogu selle probleemistiku keskmeks on eh, piirkondlikud lennujaamad ja see ei tähenda, see ei tohi mitte mingil juhul tähendada, et me neid hakkame karistama, sest siis nad surevad välja. nii et me peame leidma tee, mis oleks praktiline. Eh, komisjonil on eh, siin väga häid mõtteid, raportöör on tegelenud mõistlikult ja Eh, mis puudutab nüüd eh, lennundusettevõtteid, siis eh, nemad räägivad niisugusel teemal nagu interlining. me oleme seda teinud nelikümmend aastat ah, sest et on võimalik sõita näiteks sama piletiga raudteel ühelt maalt teisele Äh, sest et kõik äh, see, et sa äh, tuled ühte lennujaama, võtad oma pagasi välja, teed uue check-in'i, see on õudne, väga hea, et seda enam ei ole ja kui toimuvad hilinemised, siis võivad olla väga rasked olukorrad, nii et, et kui üks lenn jääb ära, see võib tähendada seda, et sa saad edasi lennata alles järgmisel päeval. mis puudutab tšarterlende, siis nad tõepoolest ei saa oma lende äh, ära jätta. Nad ja seda tuleb arvestada see puudutab ka, e, nii et, et nemad peavad jääma nagu kahe e, määruse alla, nii kaks, kuus, üks kui see, mis puudutab paketireise e, mitte keegi ei ütle teile aitäh, kui lennukid lendavad ringi tühjalt ilma inimesteta, kohe on teil rohelised kraes. ja ma arvan, et eh, mis puudutab selle ühe otsa pileti kasutamist, siis selle puhul me peame ikkagi mõistlikult langetama kaubanduslikke otsuseid. Eh, ma arvan, et komisjon on tõepoolest pingutanud eh, teatud valdkondades, aga me peame väga hoolikalt jälgima, kuidas asjad hakkavad edasi liikuma, sest tegemist on ikkagi ärivaldkonnaga ja ma loodan, et me hakkame koos raportööriga eh, töötama komisjonis eh, selles vallas edasi, et inimestel eh, oleks endiselt töö ja kõik me käime aeg-ajalt lennuki vardal. Benjamin, <clears throat> kaks minutit. teen lühidalt. mulle tundub, et tasakaal Eh, lennunduse ja tarbijate vahel on teatud määral eh, tagatud, aga siiski on eh, paar asja, millele juhiksin tähelepanu. aga kõige viimane asi, mida me tahame, on see, et piirkondlikud lennujaamad ohtu seada. minu arvates on täiesti õige, et et eh, käsipagasil on teatud piirid eh, pandud nii odavlennufirmadel kui teistel, aga mitte päris nii, nagu see praegusel hetkel on. sellepärast, et sest eh, praegusel hetkel ütleme, kui eh, mingisugune proua seal eh, reisib oma väikese ridiküliga, siis see ei mahu talle käsipagasisse ära, kui tal see kotikene väga suur ei ole. mis puudutab jätkulende, siis ma arvan, et ümbersuunamine on väga hea Eh, oleks väga hea tegelikult, kui oleksid praegu ka piletid, mis omavahel ühendaksid eh, eh, rongi ja lennukit. aga kui juhtub niimoodi, nagu minuga läks, et ma ootasin kümme tundi, et ma saaksin teise lennuki peale kompensatsiooni makstud, siis igatahes see küll teeb väga vihaseks. mis puudutab väga lühikesi lende siis siis eh, eh, nendega me peame olema väga tähelepanelikud. kui te lendate tund aega ja te käite ära koosolekul ja tahate sama päeval eh, tagasi jõuda, siis viie tunnisest viivitusest rääkimine on jabur. tehnilised probleemid. Need, ma arvan, on küll sellised asjad, mis me peaksime kõrvale jätma ja siis ülepukkimine sest tegelikult see ei puuduta mitte ainult üht inimest, kujutage ette, kui reiab, eh, kui reisib näiteks perekond ja üks inimene ei mahu lennukisse. Äh, palun pidage oma kõneajast kinni, nüüd kaks minutit, proua Sanelova. aitäh. suur tänu, mina leian, et äh, tegemist on olnud väga huvitava äh, üritusega meil siin täna. väga palju on juba öeldud ja ma tahaksin teha lihtsalt paar märkust. ma arvan, et me peaksime tõsiselt järele mõtlema, millised on need erakorralised olukorrad ja samuti see üks, ühe pagasiühiku reegel. mis puudutab ühenduslende ja informatsiooni, mis reisijatele edastatakse, siis äh, see on väga tähtis, et reisijad saavad seda enne lennujaama saabumist näiteks perekonnad väikeste lastega satuvad raskesse olukorda, kui neil infot ei ole. ja lõpetuseks, ma olen olnud väga pettunud, et me ei ole suutnud edasi liikuda äh, maksejõuetuse äh, teemaga seoses lennuettevõtjatega ja kollektiivnõuetega seoses palun äh, järgmine kolleeg jah, aitäh, esimees, ma tahaks lihtsalt ähm, teile teada tuletada, meelde tuletada, et me liigume nüüd uude ajajärku, me oleme juba paika pannud reisijate õigused erinevates valdkondades ja lennundusvaldkond, mida, oli esimene, mida me hakkasime tegelikult käsitlema. ja me peame õppima oma kogemusest, majanduskriisi ei saa kasutada ettekäändena äh, Äh, tagasiliikumiseks ja kõik see mõjutab mitte ainult lennundussektorit, aga ka teisi valdkondi. me peame vaatama, millised on võimalused äh, seda sektorit äh, kaasajastada ja kuidas me saame reisijate õigusi pare-, parendada. me ei tohi teha mingisuguseid järeleandmisi ja tagasi liikuda enamus meist äh, on äh, üsnagi tihti ähm, reisijad, me reisime Strasbourgi ja äh, Brüsselisse, meil on oma kogemused, nii head kui halvad kogemused seoses sellega, mis meie õigustest saab, juhul kui midagi juhtub. ma ei taha siin olla vastuoluline, aga tõesti, aeg-ajalt juhtub üht-teist. Osasid neist on kerge mõista, teiste puhul aga on olukord keerulisem ei ole mingit kahtlust, et osad ähm, ettevõtjad äh, kasutavad oma õigusi ära ja kohtlevad reisijaid halvasti. komisjoni ettepanek teatud äh, nüanssides üritab seda ennetada ja me peame siin arvestama, kuidas majanduskriis on ka lennuettevõtjaid mõjutanud ja meie peame samuti sellega Euroopa Parlamendis äh, arvestama. aga arvestades, et aasta pärast on valimised ja kõik see mõjutab reisijaid lennuettevõtjad on äh, samuti saanud kasu Euroopa kodanike entusiasmist reisida, käia puhkamas ja sellest täiendatud liikuvusest on kõik kasu saanud. ja me peame lennureisijate õigusi parandama ma leian, et väga oluline on ka personalikoolitus, sest teatud ettevõtted, näiteks odavlennufirmade puhul, kohtlevad nad reisijad halvasti võib-olla sellel põhjusel, et neid ei ole piisavalt välja õpetatud, aitäh. härra Rikke, kaks minutit, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. jah, me oleme siin rääkinud erinevatest probleemidest, mina tahaksin rääkida ühest probleemist üle bukkimine. ja kõigil inimestel on lennukipiletid ja lennukipilet on tegelikult leping, mis sõlmitakse makse tulemusena ja see, seal on ka täpsed tingimused ja on täpsustatud see, millal võib reisija oma lennu tühistada ja ma ei saa aru, kuidas äh, lennuettevõtja võib lepingut äh, muuta äh, ja selline tegevus oleks lausa kuritegelik minu arust, me ei peaks seda mitte ainult keelustama, vaid ka karistustavaks muutma. tegemist on meie ühiste õiguste puudujäägiga, sellepärast et mitte ühelgi teisel ettevõtjal ei ole õigust sellistel tingimustel oma reisijaid et oma lepingut niiviisi muuta, äh, välja arvatud nagu paistab lennuettevõtjatel. ja siis äh, minu arust ei ole mitte mingisuguseid põhjuseid, äh, mis sellist lepingu muutust õigustaksid. aitäh. aitäh ja nüüd äh, minu poolt ka samuti lõpusõna tänasest olukorrast on mulle jäänud selge mulje, et äh, praegune määrus on saanud erineva käsitluse osaliseks äh, nii lennuettevõtjate poolt ja üsnagi selge on see, et reformi on vaja. osad ettevõtjad käituvad reeglite kohaselt, osad vastavalt määrusele ja osad äh, teevad, mida nad tahavad ja see viimane on ilmselt see, mis meid kõige rohkem häirib ja see on see, millega me peame tegelema. samuti see teema, mida, mille tõstatas proua Ayala Sender, see tähendab, see puudutab mitte ainult äh, lennujaama töötajaid, aga ka maapealse teeninduse töötajaid äh, lennureisijate õigusega seonduvast, neil ei ole piisavat koolitust selles valdkonnas. Te olete ilmselt kuulnud minu lugu sellest, kus Manchesteri saadeti relvastatud politsei minu suunas selle pära-, minu peale sellepärast, et ma lihtsalt kü-, küsisin, kas minu, kas te teate, mis on reisijate õigused? ja härra Bauers, ka üks üks teid puudutav, mitte otseselt teid puudutav äh, odavlennufirma ja see kogemus eelmisel suvel. ehk siis see tõesti tekitab äh, minus väga suuri probleeme ja ka teistes liikmetes ilmselt. mina leian, et minu valimispiirkonna paljud kaebused äh, e, Nad ei ole omavahel seotud, aga nad on tegelikult üsnagi konkreetsed paljud neist äh, puudutavad tšarterlende. Äh, ma olen nõus proua Fosteriga, kes ütles, et äh, paketi direktiivi kohaselt ei peaks saama sealt kompensatsiooni, vaid nad peaksid ka lennu eest saama kompensatsiooni, aga probleem on selles, et need, kes ainult lendavad, nemad saavad kompensatsiooni ja teised ei saa ja see on see teema, millega peab tegelema sest see on see valdkond, kus probleem on kõige teravam. ja ma arvan, et liikmed, eriti mis puudutab force majeure'i, ma saan, mulle jääb selline mulje teist, et teatud juhtudel leiavad nad, et komisjon on teinud edasi, edusamme, aga teised leiavad, et komisjon ei ole piisavalt kaugele läinud. selline on minu hinnang olukorrale jääme ootama siis täiendavat arutelu väga suure huviga. nüüd äh, lõpusõnad. kõigepealt äh, komisjon ja seejärel äh, raportöör. härra Kolson, kas teil on midagi, mida te soovite veel lisada? no Mr Chairman. ei, ei aitäh, esimees, mul ei ole midagi lisada jah, see oli ilmselt õige otsus, nüüd raportöör, palun. suur tänu, esimees. minu arvates see pärastlõuna on olnud väga huvitav, arvestades kõiki sõnavõtjaid. ja teie järeldused on olnud asjakohased. oma sissejuhatuses viitasin ma paarile teemale ma ei tea, kas äh, sellest oli kasu, aga jah, teatud äh, juhtudel ei ole komisjoni ettepanek läinud piisavalt kaugele, aga teatud äh, nüanssidesse olen ma nõus. maksejõuetust on vaja rohkem reguleerida, samuti mis puudutab mõisteid, vastutust ja vastutust, äh, mis jaguneb ettevõtjate ja lennujaamade vahel ja samuti informatsiooni, kes vastutab mille edastamise eest. samuti mõiste, mis puudutab puuetega inimesi või äh, piiratud liikumisvõimega isikuid, ma arvan, et meil on vaja siin selgemaid mõisteid. mitmed ettepanekud olid väga asjalikud see, mis puudutab näiteks neid ähm, äh, hädaolukorra plaane, me peame siin neid äh, detaile veel täpsustama. samuti olen ma nõus mitmete kõnelejatega, mis puudutab seda, et viis tundi väga paljudel juhtumitel tegelikult ähm, muudab selle olukorra veel halvemaks ja kohtuotsuseid ei saa siinkohal ignoreerida, komisjon ei ole neid küll täielikult ignoreerinud, nad on äh, üritanud äh, neid arvesse võtta. Nad on üritanud anda juriidilist hinnangut samas, äh, aga ei ole nad alati kohtulahendeid äh, järginud. siis samuti äh, oleks vaja veel käsipagasi teemat täpsustada, aga igal juhul oli tegemist väga kasuliku aruteluga siin, väga huvitavaid ettepanekuid tegi ka IMCO komisjon ja aitäh selle korraldamise eest ja selle kohat-, koosoleku juhatamise eest. ja nüüd läheksime ja si-, pöörduksime sidusrühmade poole, teil on üks minut aega ja annan teile ma olen ju demokraat, ma annan kõigile võimaluse sõna võtta, kõigepealt härra Folks lennujaamade nimel. ma tahaksin rõhutada seda, mis puudutas vajadust, et meil peab olema hädaolukorra plaan, see on väga hea, ja me peame defineerima vastutused eh, sellistes olukordades selleks, et vältida segadust, et reisija teaks, kes eh, nende õiguste tagamise eest vastutab samuti peame tagama selle, et, et lennuettevõtjatel on kontaktisi, kellega lennureisijad saavad ühendust võtta, aitäh. proua Desmet, palun. aitäh, esimees, ma tahaksin lisada ühte asja. palju viidatakse sellele viiele tunnile Need määratlused on väga olulised selleks, et lennuettevõtjad saaksid viivitust määratleda ja selleks, et nad saaksid ähm, lennata. viis tundi on selle määruse kohaselt äh, piirmäär, eh, mis tähendab eh, siis pikaajalist hilinemist, kus eh, reisijal kohanduvad õigused, ta võib saada kompensatsiooni. ja ma tahaksin rõhutada, nii nagu ma enne ütlesin, et reisijate huvides on see, et ettevõtjad äh, üritavad äh, viivituse teemaga tegeleda, põhjusega tegeleda, mitte tühistada lendu. see ei tähenda, et me ei tegele reisijatega, vaid see tähendab, et me ei maksa kompensatsiooni lisaks sellele, et me hilinenud, kuid siiski lendame. aitäh, härra McNamara, üks minut palun. aitäh, mul ei ole midagi lisada. härra Hänlon, palun jah, ma tahaksin täpsustada seda, mida Jata ütles. jah, me toetame täielikult seda selgitust, aga meil oli siin konkreetne küsimus, miks rahalise kompensatsiooni taotlemine muudab olukorda keerulisemaks, kui see ei ole seotud nüüd tühistamisega, siis see vastab iseenesest küsimusele kui ettevõtja peab maksma kompensatsiooni hilinemise eest, kui ei ole võimalik leida alternatiivset lahendust, siis ettevõtja huvides on äh, tühistada lend ja seega kaebuste ja rahaliste kompensatsioonide mõju vähendada see aga ei ole tarbijate huvides, kes soovivad jõuda sihtkohta ja viimane asi, mida nad tahavad kuulda, on see, et nende lend on äh, tühistatud, nad pigem äh, lepivad viivitusega. härra Powers, palun jah, aitäh, me peame mm, klienti silmas pidama, kui me kliente korralikult ei kohtle, siis meil klienti ei ole, see on väga selge. seega me üritame oma kliente alati korralikult mm, kohelda ja nende õigustest kinni pidada ja väga kahju oleks, kui see arutelu mm, äh, muutuks selliseks polariseerituks, ühelt poolt reisijad, ühelt poolt, teiselt poolt lennuettevõtjad äh see kõik puudutab äh, tarbijaid, osad, kes, keda mõjutab see, kui midagi juhtub, aga samas ka neid reisijaid, kellega midagi ei ole juhtunud ja ne, nende otsuseid ja võimalusi mõjutab äh, see riskiolukord. lisaks sellele väga tihti keskendutakse sellele väärarusaamale, et äh, õigus kompensatsioonile on justkui piiritletud, ei ole tegelikult, need on miinimumsummad millele igal tarbijal on õigus. kui ta on saanud suurema kahju, eh, ükskõik kui pikk see viivitus on, siis on alati täiendavad õigused saada täiendavat eh, eh, kompensatsiooni Montreali või paketireisi direktiivi alusel. suur tänu ja proua Kõrtsul, palun! jah, ma tahaksin lihtsalt lisada, et väga oluline on tegeleda maksejõuetuse teemaga, jõustamise teemaga ja kohtulahendite arvestamisega. kõik lennuettevõtjad tahavad konkureerida samadel tingimustel ja kõik ettevõtjad peavad reeglitest kinni pidama ja sama, samadel tingimustel tegutsema. aitäh ja härra äh, proua Pahl, palun. aitäh, tahaksin väga lühidalt lihtsalt täpsustada midagi, mida tõstatas proua Foster see on tõesti oluline küsimus, see, et kohustus lasub mõlemal poolel, mõlemal lepingu poolel, nii reisijal kui ka lennuettevõtjal. see on väga oluline, sest kohutusest ei pea tihtipeale kinni lennuettevõtjad, nagu me kuulnud oleme. ja tundub, et selles sektoris ei pea kehti, ei kehti selline õigluspõhimõte nagu teistes teenindussektorites ja nagu ma enne ütlesin, seepärast ongi meil juba nii palju kohtulahendeid, mis ütlevad, et lepingu tingimused ei ole õiglased, väga paljud lennuettevõtjad kasutavad veel selliseid reegleid, mis ei ole õiglased ja mida soovitab ka IATA. ja see puudutab ka seda no-show'd ja seepärast on väga oluline, et sisulised reeglid oleks hästi paigas, et siis on ka midagi, mida jõustada aitäh! me kulutasime väga palju aega siin sellele, et arutada, mida me teeme, äh, mida peaks tegema, aga samas kõik sõltub sellest, kuidas neid reegleid hiljem ka jõustatakse. ma sooviksin teid kõiki tänada, et tulite siia ja oma seisukohti selgitasite meie komisjonis, sooviksin tänada ka komisjoni ja teile teadmiseks raporti eelnõu kuusteist, seitseteist september tuleb käsitlusele, muudatusettepanekute tähtaeg sellele raportile on kolmas oktoober. Nende läbivaatamine toimub neljandal, viiendal oktoobril, hääletamine transpordikomisjonil neljateistkümnendal novembril ja täiskogule läheme me ei tea hetkel, aga loodetavasti jaanuarikuus kaks tuhat neliteist aastal. liikmetele teadmiseks, et raporti eelnõu vaatame läbi siis kuusteist, seitseteist september. suur tänu veel kord kõigile, aitäh raportöörile ja varuraportööridele tehtud töö eest ja nüüd läheme kinnise koosoleku juurde ja see puudutab tagasisidet kolmapoolsete kohtumiste kohta, aitäh!